Demera äh, raportiga alustame soovitus teisele lugemusele Euroopa Liidu õigekaits-, õiguskaitsekoostöö ameti Europoli kohta. palun, härra Dias de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, buenos días, señor comisar. suur aitäh ja tere hommikust, lugupeetud volinik, head kolleegid, kallid sõbrad me töötame, mina töötan selle raporti kallal juba kolm aastat ja minu eesmärgiks on olnud ainult alati sama asi, ma tahan sellist määrust Europoli jaoks, mis võimaldab Europolil oma ülesandeid ja eesmärke täita. Euroopa Politseiamet on selleks, et toetada liikmesriike nende tegevuses ja nende ameteid. me tahtsime tugevdada koostööd võitlemaks kur-, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu ning samuti selleks, et võidelda narkokaubanduse vastu, inimkaubanduse vastu, organitega kaubitsemise vastu, rassismi, ksenofoobia, väljapressimise, valeraha, Äh, relvadega kaubitsemise, seksuaalse kuritarvitamise ja muude kuritegude vastu. esimesel lugemisel õnnestus meil vältida seda, et CEPOL ja Europol kokku pandaks ja see tulemus oli võimalik tänu äh, raportööride, variraportööride heale tööle ja tahaks neid selle eest tänada. teisel lugemisel pean ütlema, et väga palju tegime koostööd ja me olime paljudes küsimustes ka ühel meelel, nii et jällegi suur tänu kõikidele variraportööridele kõigi nende kolme pika läbirääkimise aasta jooksul. aset leidis kolm triloogi, kolm äh, nii Itaalia, Leedu kui ka mm, Luksemburgi, vabandust, Läti kui ka Luksemburgi eesistumise ajal. nii et ma tahaksin tänada kõiki teid ja ka tahaksin tänada samuti videot Matitšit komisjonist äh, väga kõrgetasemelise töö eest. Europol aitab võidelda meil terrorismi ja džihadistide vastu ja nüüdseks on siis Europolile antud rohkem vahendeid. me loome ka terrorismivastase võitluse keskuse, sinna koondame kogu teabe, mis puudutab terrorismivastast äh, võitlust. samuti on meil erivahend ette nähtud, et äh, propaganda, terrorismi propaganda äh, vastuseks võitluseks Europoli siseselt. Nemad tegelevad siis äh, äärmusliku sisu väljaselgitamisega internetis, võtavad ühendust teenusepakkujatega ja tegelevad nende probleemidega. Europol saab nüüd tegeleda igat sorti kuritegevusega, mis tema pädevuses on. tegemist on info kogumisega, selle jagamisega ning äh, ka luuretegevusega kuritegeliku tegevuse vastu. kõik see muidugi on võimalik Europoli ja erinevate äh, kontaktametnike äh, töö äh, tänu, tänu nende tööle, kes siis hoiavad ühendust Euroopa Liidu liikmesriikide ametite vahel. Europol võimaldab samuti läbi viia terve rea tegevusi, mille raames toetatakse liikmesriikide tegevust ja tehakse seda muidugi silmas pidades äh, liikmesriikide äh, suveräänsust. Europol saab seeläbi võidelda igasuguste kuritegude vastu, ka selliste kohutavate asjade vastu nagu noorte ja laste ärakasutamine. Europol on sõltumatu organ aga muidugi tegutseb liikmesriikide järelevalveametite silma all. tundlikandmete puhul on ette nähtud erirežiim, see vastab ka viimasel täiskogul saavutatud kokkuleppele. me oleme jõudnud parema ameti juhtimiseni tegemist on pretsedendiga tegelikult kõikidele teistele ametitele, mis on parlamendi kontrolli all. meil on artikkel kaheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu lepingust ja seal on kirjas, et Euroopa Liidu parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad kontrolli tegevusega tegelema ja me loome ka selleks vastava äh, rühma parlamendis. terrorismivastane võitlus, äh, see on üks peamisi Äh, aspekte. nüüd saab Eurojust ka Europoli äh, andmetega tutvuda. tee on olnud pikk ja okkaline, aga tulemused on rahuldavad. loodetavasti õnnestub Europolil nüüd edaspidi tööd teha kakskümmend neli tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. suur aitäh! ja nüüd palun äh, volinik härra Avramopoulos. Eh, merci, madame la présidente. Euh, lugupeetud parlamendi liikmed, kõigepealt ma tahaksin väljendada omapoolset tänu ähm, raportöörile, härra Diastimeerale ja ka tema meeskonnale, kes on teinud ära suurepärase töö selleks, et võtta vastu niivõrd oluline seadusandlik tekst. pärast seda, kui te on tehtud kolm aastat väga tugevat tööd selleks, et jõuda kompromissini, ma tahaks teda õnnitleda selle tulemuse eest ning äh, tahaksin väljendada ka oma tänu suurepärase koostöö eest, mis meil oli. nüüd, mis muudab selle seadusandluse kriitilise tähtsusega dokumendiks, on see, et meie võitlus terrorismiga on poliitilise tegevuse prioriteet. kaheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest viimase küsitluse andmetel ütlevad, et nemad tahavad, et Euroopa Liit sekkuks rohkem terrorismivastasesse võitlusesse, kui see, kui seda on tehtud siiamaani. kui see akt jõustub aastal kaks tuhat seitseteist, siis siin me saame õige sobi- ja sobiva raamistiku selle te-, elluviimiseks. Europolis saab teabekeskus õiguskaitsetegevuseks Euroopas. Pariis ja Brüssel näitasid meile seda väga selgelt informatsiooni ja teabevahetus on meie Achilleuse kand. liikmesriigid peavad tegema tihedamat koostööd koordineerimise valdkonnas. keerulisi uurimistegevusi tuleb toetada tugeva analüüsitööga. Europolil võib olla selles osas väga selge lisandväärtus. teine oluline parandus on seotud sellega, et äh, Europoli tegevust, tegevuse üle teostab järelevalvet demokraatliku tegevuse osas parlament ja siin tehakse koostööd siseriiklike parlamentidega. isikuandmete kaitse on samuti üks valdkond, mis äh, saab täiendavat toetust. nii et seega ma leian, et meie töö tulemus antud dokumendi osas on olnud positiivne. Europoli õiguslik alus on vastavuses Lissaboni leppega ja Europoli reformi eesmärk, mis muudab äh, Europoli tõhusamaks, vastutustundlikumaks ja efektiivsemaks, on äh, need, mida me, tulemused, mida me oleme soovinud näha. kui samas ma tahaksin viidata kahele teadaandele, mida komisjon nõukogus on juba välja öelnud, mida ma tahaksin ka täna rõhutada. esimene nendest puudutab äh, Euro-, Europoli äh, juhtimistegevust ja me oleme endiselt veendunud, et on väga oluline ka luua Europoli äh, jaoks juhtnõukogu ja me jälgime seda tegevust Europolis ka edaspidi ning järgmise järgmiste ettepanekutega me hindame seda, kas me peaksime selles valdkonnas edasi tööd tegema ning edasi me peame saavutama sidususe Europoli määruse ja andmekaitsereformi paketi osas. võttes arvesse, et hiljuti võeti vastu uued Euroopa Liidu andmekaitsereeglid ning Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite andmekaitsepakett on tulemas, siis me peaksime kindlasti jälgima seda, et meie töö ei oleks dubleeritud. me peaksime jälgima ka seda, et äh, need funktsioonid, mida tehakse koostöös, on tulevikus uue äh, Euroopa Andmekaitseameti ülesandeks lugupeetud parlamendiliikmed, ma tervitan tänast olulist sammu ja ma ootan huviga ka teie sõnavõtte. suur tänu! lugupeetud volinik, suur aitäh ja nüüd läheme edasi eh, fraktsioon, nende kõnelejate juurde, kahjuks ma ei näe proua Holmeierit. aga tema asemel võtab sõna hoopis härra Sõer Rahvaparteist varnost evropskih državljanov je. suur aitäh proua president! Euroopa kodanike julgeolek ja turvalisus on praegu äh, küsimärgi all ja selle selleks on mitmeid põhjuseid ja seetõttu äh, tuleb investeerida äh, kaitsesse ja me peame võtma arvesse neid paljusid julgeolekuohte, mis praegu valitsevad. Te teate seda kõike. Äh, seda teavad kõik, kes ka Euroopa Liiduga konkureerivad. Euroopa Liit on kõige suurem äh, majandusjõud maailmas. väga oluline on see, et nüüd pärast kolme aastat läbirääkimisi oleme me jõudnud Euroopa Liidu alasele kokkuleppele. mul on hea meel selle üle, et me juba täna äh, saame hääletada uue määruse osas seeläbi saame me anda Europolile rohkem pädevusi, et ta saaks paremini võidelda terrorismi vastu. Europol äh, saab moodustada ka äh, eriüksusi ja lisaks sellele paraneb ka Europoli ja liikmesriikide vaheline koostöö. mina olen uhke oma fraktsiooni üle, kes äh, on tahtnud näha paremat koostööd äh, Europoliga. me oleme Europoli tugevamaks muutnud ja nüüd on meil parem õigusraamistik äh, ja kindlasti äh, tunnevad meie kodanikud meie üle uhkust. suur aitäh ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel härra Weidenholzer suur aitäh, lugupeetud president, homme on suur päev me võtame teise lugemisel Europoli määruse vastu üle kolme aasta, läks meil selleks aega, üle kaheksakümne istungi toimus, tegemist oli väga keerulise äh, protsessiga ja äh, me täname ja mina tänan meie raportööri, kes on vägagi oskuslikult juhtinud seda protsessi ja tahaksin tänada ka variraportööre, kes temaga on teinud koostööd, sellepärast et tööõhkustik oli väga hea Ähm, äh, see äh, määrus äh, on ühilduv Lissaboni leppega, see toob kaasa hüvesid Euroopa kodanikele, see vähendab bürokraatiat koostööl ja see võimaldab tõhusamat mm, koostööd võitlemaks terrorismi organiseeritud kuritegevuse vastu. see määrus on dokument, mis võimaldab Europoli struktuure tõhusamaks ja demokraatlikumaks muuta. see võimaldab tugevdada parlamentaarset kontrolli Europoli tegevuse üle ja see võimaldab sisse viia rangemad andmekaitse eeskirjad. eriti oluline on see, et parlamentaarne kontroll ühis-, üheskoos äh, parlament, äh, liikmesriikide parlamentide üle teostava kontrolliga viiakse läbi üheskoos ja äh, see tugevdab institutsioonide vahelist koostööd ka liikmesriikide institutsioonidega ja selline ühine kontroll äh, saab ja peakski ka teistes valdkondades eeskujuks olema. parlamentidevaheline koostöö on Euroopa projekti üks väga oluline sammas ja ma leian, et oluline on ka see, et me suutsime äh, andmekaitsepaketi vastu võtta äh, eelmisel täiskogul ja me peame need uued sätted äh, nüüd panema äh, kooskõlla uute arengutega. Ähm, see kõik, mida me oleme saavutanud, tugevdab Europoli, ähm, see toob kaasa tõhusama koostöö, ka selle, et Europoli tegevust äh, ähm, mõistetakse paremini väga oluline teema oli ka CEPOL-i ja Europoli kokkuviimine ja meie otsustasime selle vastu olla äh, Äh, sellepärast et äh, meile tundus, et, äh, et seeläbi me saame tugevdada mõlema institutsiooni tugevust. kui me räägime interneti jälgitavusest, siis ka need olid olulised teemad. ja ma leian, et me valisime ka seal õige tee. see määrus, mille me Mm, välja töötasime, oli väga hea. Äh, seeläbi me parandame äh, kodanike huvides seismist äh, ja see on hea alus edasisteks integratsioonisammudeks politseialases koostöös, mis on ilmselgelt väga vajalikud, aitäh. suur aitäh, härra Kirkop, ECR-i nimel palun kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, Europolil on vaja uusi instrumente, et uute väljakutsetega toime tulla. Äh, täna pärast pikki läbirääkimisi anname me endile lõpuks uue mandaadi selleks, et tegeleda nende suurte julgeolekualaste väljakutsetega, mille äh,, millega me silmitsi oleme. Rob Weinhardi juhtimise all on Europol olnud üle kogu Euroopa väga edukas äh, oma tegevustes ja see määrus annab Europolile õiguslikud vahendid selleks, et tõhusamalt vastata ohtudele äh, ja see see annab äh, liikmesriikide kodanikele äh, kindluse, et Europol tõesti järgib läbipaistvuse ja andmekaitse rangeid reegleid, see võimaldab parlamendisaadikutel riiklikul tasandil ja ka Euroopa Parlamendi saadikutel tagada selle, et Europoli üles teostatakse ka demokraatlikku kontrolli ja see suurendab ka usaldust Euroopa vastu üle kogu äh, meie mandri ja in interneti äh, referentsiüksuse tööd ka suurendatakse selle uue määruse läbi tuhanded äh, ähm, Twitteri ja Facebooki kontod on loodud äh, terroristide värbamise eesmärgil ja meie peame need eemaldama veebist. Äh, ja see nüüd võimaldabki seda. Euroopa saab nüüd teha koostööd meediateenuste pakkujatega, nendega, kes sageli pesevad käed puhtaks sellest sisust, mis nendel platvormidel on. Europol ei ole Euroopa FBI ja see ei peagi see olema. see jätkab oma tööd info keskusena, infovahetuskeskusena ja äh, koostööpakkujana kõigi nende üksustega, kes tegelevad korrakaitse tagamisega. sageli me oleme äh, oma vaenlasest äh, kaks sammu tagapool ja see määrus aitab meil seda lõhet ületada. Europol on Euroopa ja Ühendkuningriigi üle kahekümne aasta juba turvalisemaks paigaks muutnud ja härra Dias de Mera, ma õnnitlen teid teie tõsise tehtud töö eest ja Eh, see teie eh, koostatud dokument aitab eh, Europolil võidelda terrorismi, salakaubanduse ja laste kuritarvitamise vastu, aitäh! aitäh, härra Peterson, Alde nimel palun, kaks kolmkümmend. suur tänu! ja mina kõigepealt tahaksin tänada härra Dias de Merat raportööri ja Euroopa Liidu institutsioone nende tubli töö eest. tegemist on olnud väga pikaajalise protsessiga ja ma usun, et äh, Europolil on kindlasti nüüd märksa parem positsioon, toetades liikmesriigi võitluses äh, raskete kuritegude ja terrorismiga. ja ma oleksin tahtnud näha Euroopa oli veelgi jõulisemat positsiooni, sellepärast et see oleks hea, kui Europolil oleks ka võimalik saada liikmesriikidelt rohkem äh, uurimisteavet ning ma tahaksin, sooviksin ka näha kohustuslikku teabevahetust liikmesriikidelt sest äh, liikmesriigid ei peaks kinni hoidma informatsiooni, mis võib olla kasulik teiste liikmesriikide jaoks. kui me räägime Pariisi ja Brüsseli rünnakute rahvusvahelisest ja piiriülesest iseloomust, siis see näitab meile, et teabevahetus politseiüksuste vahel on väga oluline võideldes terroristlike ohtudega. kahjuks on liiga palju näiteid selle kohta, et see tegevus toimub vastupidiselt, kus näiteks mõtleme novembri rünnakule Pariisis, et terroristid reisid Belgiasse, nad peatati piiril, aga neile lubati edasi liikuda, sellepärast et Prantsuse politseil ei olnud äh, äh, informatsiooni nende kinnipidamiseks, me peaksime kindlasti suutma paremini informatsiooni ja teavet vahetada liikmesriikide vahel, see on üks eeltingimustest selleks, et vältida tulevasi rünnakuid. me peaksime tegema seda kõike enne, kui toimub uus rünnak ning me peaksime ka ühiselt tegutsema selle eesmärgi nimel. Taani referendumil äh, Taani hääletas selle poolt, et Europolist lahkuda, sest äh, Taani ei olnud rahul sellega, kuidas Europol tegutses, kuid ma loodan, et tänu uuele määrusele Taani saab jälle Europoli täisliige kuid samas on ka paralleelseid äh, leppeid, mis ei ole optimaalsed äh, Taani jaoks, ei ole optimaalsed ka Euroopa jaoks, kuid ma soovin kõigile edu selle uue tugevama Europoli töös, sest see on väga oluline, võideldes terrorismi ja raskete kuritegudega, suur tänu! suur aitäh! aitäh, ütleb proua Ernst, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, ta on erinevatele positsioonidele vaatamata teinud väga head koostööd siiski. Ehm, eh, tekib tegelikult küsimus, mida me tahame politseilt ja kuidas eh, politsei töö peaks üle-euroopaliselt eh, Europoli poolt olema koordineeritud. meie tahame, et Europol panustaks omalt poolt sellesse, et kodanike põhiõigusi kaitstakse, ehm, et ehm, kuritegusid tõhusalt uuritakse ja lahendatakse ning me tahame ka äh, demokraatlikku äh, mm, koostööd äh, ja meie leiame, et Europol saab oma tegevust loomulikult parandada, aga üleüldiselt oleme me siiski rahul Europoli tegevusega oluline on edendada piiriülese kuritegevuse vastast võitlust ja Eh, oluline on tagada see, et Europolil oleks võimalus eh, tegutseda selles vallal. me oleme kritiseerinud seda, et internetis teavitamise üksus eh, on üksus, kus otsustatakse vastavalt oma äranägemisele internetisisu üle Ähm, äh, tegelikult tehakse seal koostööd ka e-, eraõiguslike üksusega, üksustega ja siis otsustatakse, äh, mis on hea ja mis on halb internetis ja see meile tegelikult ei meeldi. Äh, internetikontrolli grupp, sellelt ma oleks tahtnud rohkem näha. Ähm, Europol on aga endiselt meie arvates kui must kast, must auk ja seetõttu me ei ole selle poolt, aitäh suur aitäh, härra Terik Abras, kolm minutit. komissari Avramopoulos. suur aitäh, lugupeetud äh, president, härra volinik Europol on selleks, et toetada liikmesriikide justiits- ja politseiameteid äh, võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. hiljutised äh, terroristide rünnakud näitavad, et meil on vaja tugevamat Euroopa politseiametit mis oleks suutlikum ja tugevdaks piiriülest koostööd ning tagaks parema infovahetuse liikmesriikide vahel. sellest lähtuvalt oli hädavajalik, et Europolil oleksid ka kõik vajalikud instrumendid selleks, et teda saaks aidata liikmesriike olukorra analüüsis ning kuritegevuse vastases võitluses, aga kui Europol muutub tugevamaks, siis ta peab samuti alluma äh, tõsisemale kontrollile, parlamentaarsele kontrollile, tuleb vältida seda, et lõpptulemusena kontrollitakse absoluutselt kõiki kodanikke ning äh, kuritarvitatakse isikuandmeid. see on äh, ebaproportsionaalne vastuolus ka isikuandme- ja põhiõigustega, vabandust, nii et me peame ka Europoli paremini kontrollima, Europol peab oma tegevust läbi viima Euroopa Liidu siseselt, aga meie eh, piiridega ju organiseeritud kuritegevus ei piirdu, seega meil vaja paremat koostööd ka kolmandate liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. kõnealune määrus on mõeldud Europoli tugevdamiseks ja selleks, et vältida liigset eraelu tungimist. tekstis on veel mõningaid äh, aspekte, mis äh, meile hästi ei sobi, näiteks mis puudutab Europoli täitevdirektorit, äh, kes ei ole otseselt vastutav oma ameti täitmise parlamendi ees, vaid on vastutav nõukogu ees. samuti ei meeldi meile internetiüksuse õiguslik alus ja see üksus alustas tööd esimesel juulil kaks tuhat viisteist, nii et siin jätsime oma muudatusettepaneku alles. tahaksime meelde tuletada, et see üksus peab, äh, sellega tuleb veel tööd teha ja siin meil ei ole vaja eraldi ettepanekut. suur aitäh, härra Dias de Mera selle eest, et te olete kõvasti tööd teinud. meie fraktsioon hääletab muidugi meie enda muudatusettepaneku poolt, aga me toetame ka teie teksti üldiselt. me oleme veendunud, et selline instrument on vajalik. meil on vaja paremat piiriülest koostööd Euroopa Liidu ametite vahel. sellepärast, et need ametid on siin selleks, et seadusest kinni peetaks Need ametid peavad infot vahetama ka kolmandate riikidega selleks, et võidelda rahvusvahelise kuritegevuse vastu. suur aitäh, härra Mah, poolteist minutit EFTD. Dámy a pánové, až budeme hlasovat o lugupeetud daamid ja härrad, kui me hääletame selle ettepaneku üle, siis äh, te leiate ainult ühe ettepaneku äh, hääletuseks. minu ettepanek on see tagasi lükata. see äh, ettepanek tehti EFTD nimel, meil ei ole olnud mingisuguseid võimalusi tekstile esitada muudatusettepanekuid ja niimoodi parlamentaarne demokraatia ei toimi. mõned päevad tagasi Euroopa Komisjon tuli välja hoopis teistsuguse ettepanekuga ja eh, komisjoni ettepaneku põhituumaks oli CEPOL ja Europoli eh, kokkupanemine, eh, kokkuviimine ja Euroopa Parlament tahab Europoli muuta ka täiesti uueks organisatsiooniks, mis oleks nii-öelda politseiagentuur äh, Äh, nii-öelda salapolitsei, äh, mis alluks komisjonile ja nõukogule. komisjon saaks niimoodi andmeid edasi anda, mis Europol on kokku kogunud äh, on antud heakskiit sellele, et lennuettevõtjad ja eraettevõtjad peavad ja saavad automaatselt äh, isikuandmeid edastada, nimesid, kontonumbreid ja nii edasi ja see uus Europol äh, saaks äh, ka neid andmeid eraõiguslikele üksustele edasi anda. see dokument näitab nagu, see kõik tooks kaasa endaga ka suurema kontrolli, kuid tegelikult nõutakse siin ainult naeruväärselt, nimelt siin nõutakse lihtsalt naiste ja meeste võrdõiguslikkust, kuid tegemist on siiski ohtliku organisatsiooniga ja palun hääletage selle vastu. härra Pretzel, poolteist minutit ENF-i nimel. lugupeetud president, daamid ja härrad Te kõik või vähemalt selle parlamendi enamus tähistavad homme Äh, suurt võitu terrorismi üle Euroopas. nimelt äh, homme äh, me tahame anda Europolile uued pädevused me tahame seeläbi laiendada andmete vahetust Euroopas. raportöör on öelnud, et variraportööride hulgas oli suur üksmeel ja see peaks ka võib-olla levima Äh, siin on äh, liiga suur äh, üksmeel andmevahetuse ähm, laiendamise osas ja lugupeetud daamid ja härrad, Euroopas tegelikult me ei saa neid reegleid, mida minevikus on otsustatud, äh, Schengen, äh, välispiiride kaitse, Dublini leppest kokku, äh, kinnipidamine pagulasküsimustes, me ei saa neid reegleid ja ei suuda nendest reeglitest Euroopas kinni pidada ja nüüd te tahate luua uusi reegleid selleks, et võidelda nende probleemidega, mis on tekkinud ainult seetõttu, et vanadest olemasolevatest reeglitest kinni ei ole suutnud pidada Äh, te ei saa ju tõsiselt seda siin parlamendis mõelda, olge nüüd tõsiselt, me peame kõigepealt vanadest reeglitest kinni pidama, me ei saa siin äh, ähm, parlamendis muudkui äh, uusi reegleid kinni pidada, et lahendada neid probleeme, mis on tekkinud äh, vanadest reeglitest mitte kinnipidamise tõttu. suur aitäh ja kolleeg Saurapoolus poolt, minu, üks minut palun. Europol on praegu pandud ametisse kui uus äh, repressiooniagentuur, see sekkub liikmesriikide tegevusse, luues oma teabekeskusi ja nüüd see saab kohustada liikmesriike kohtusse pöörduma erinevate süütegude eest ja seda kõike terroristlike kuritegude vastase võitluse kaitse all ning isegi sotsiaalmeedia avaldused lähevad kõik kirja äh, ja siis äh, kolmandate riikide, liikmesriikide, Ameerika Ühendriikide äh, salad, politsei saab teada, mida me teeme ja seda kõike äh, mõjutavad ka ärilised huvid. nii et kõik see, mida te olete öelnud, mis puudutab vastutus, vastutuskohustust, järelevalvet, demokraatlikku kontrolli, see on kõik kate sellele järelevalvele, mis püüab tagada seda, et äh, sotsiaalsed liikumised Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste vastu ei oleks enam võimalised, me leiame võimalusi ka repressiivsete meetodite vastaseks võitluseks, me peame nende monopolide vastu võitlema. sinine kaart härra Žerkovskist, kas te aktsepteerite seda? vastus on jah kallis kolleeg, ma ei tea, kas te seda määrust üleüldse lugenud olete, kas te seda teksti üldse tunnete ja seetõttu ma tahaksin vastust järgmisele küsimusele. kas te võiksite palun selgitada, kuidas Europolist saab repressiivne organ? kas te üleüldse teate, kuidas Europol toimib? palun vastake sellele küsimusele, aitäh. Te ei pea külastama Europoli ametiruume selleks, et teada, kuidas see toimib, sest see tekst ise ütleb meile, et tegemist on repressiivse iseloomuga tegevusega, sest me oleme laiendanud selle teabe iseloomu, mida kogutakse erinevates valdkondades, te võite seda põhjalikult lugeda, see kõik puudutab äh, meie kodanike harjumusi ja tegevusi, nii et kui te seda kõike loete, siis te ka mõistate, et siin me äh, on näha, et nad keskenduvad sotsiaalpoliitikale, ametiühingu tegevustele ja seal te leiate ka, et seda kardavad need inimesed, kes tahavad võidelda sellise sotsiaalse tegevuse vastu kaheks minutiks saab nüüd sõna proua Holmaja. lugupeetud volinik, proua president, austatud kolleegid, äh, ma olen üsnagi hämmeldunud äh, selle üle, kuidas äh, mõned kolleegid ennast väljendavad, nad ei saa mitte millestki ju aru, väga vabandan selle eest, aga meil on ju agentuur, mis liikmesriikide erinevatele korrakaitseorganitele ja nendevahelisele koostööle on vägagi äh, suureks kasuks ja see on organisatsioon, mis aitab kahjulikku sisu äh, internetist eemaldada selleks, et inimesed seal peale ei klikiks, selleks, et äh, ei oleks võimalik lubada pedofiilidel lapsi veebis ära kasutada, et nad seda tulevikus enam teha ei saa, saaks Äh, äh, ja äh, see kõik on ju õigusriiklus, jah, Europolil ei ole õigus äh, Äh, meetmeid rakendada institutsiooni äh, üle, seda peavad äh, tegema liikmesriikide õigusriiklikud ja vastava pädevusega organisatsioonid. siin räägiti ka lennureisi andmetest, neid ei anta meelevaldselt kolmandatele osapooltele edasi, nad on kodeeritud ja neid ei ole lubatud kellelegi edasi anda. Nende andmete kasutamine on üldse väga rangelt reguleeritud. mina leian, et Europoli reform on väga hästi välja tulnud, ma õnnitlen tahaksin äh, meie raportööri Augustin äh, Dias de Merat äh, ja kaasraportööre ja mina leian, et ALDE kolleegide seisukoht on vägagi õige, meil on vaja liikmesriikide vahelist laiaulatuslikumat andmetealast koostööd ja lugupeetud volinik, ma ka õnnitlen teid komisjonipoolse ettepaneku eest. ma sooviksin seda, et komisjon veel annaks Europolile lisapersonali, inimressurssi Äh, töö tegemiseks, kuid mina arvan, üleüldiselt on see dokument väga hästi koostatud äh, ja ma arvan, et parempoolsed kolleegid ei peaks mingeid muinasjutte siin äh, jutustama. aitäh. suur tänu ja proua Gomes, kaks minutit. raportöör ja variraportöörid on suutnud pärast kaheaastasi läbirääkimisi jõuda tulemuseni, hoolimata sellest, et liikmesriikidel äh, ei äh, soovinud näha seda er edasist tegevust, kuid me ei taha ju näha seda, et tegemist on dokumendiga, mis on, jääb ainult kirjasõnaks. me näeme Pariisi rünnakuid ja Brüsseli rünnakuid ja see on meile näidanud, et meie põhiliseks probleemiks on praegusel hetkel koostöö puudumine siseriiklike Euroopa üleste organisatsioonide vahel, mis on võimaldanud organiseeritud kuritegevusel muutuda rahvusvaheliseks, samamoodi nagu terrorismilgi ja see reform tugevdab ka äh, parlamentaarset järelevalvet ja koostööd äh, rahvusparlamentidega. see on meie ülesandeks suhelda oma valitsustega, et parendada teabevahetust omavahel ja Europoliga. see on ainuke julgeolekutagatis meie kodanikele. parlament õnneks on suutnud äh, viia sisse ka mõningad reeglid, mis puudutavad isikuandmete kaitset ja see peaks aitama ka andmebaasidel tegutseda koos äh, paremas koostöös ning see toetab ka interneti äh, toet-, tugiüksuse loomist. tegemist on keskusega, kust võideldakse organiseeritud kuritegevuse terrorismi vastu, me oleme seda näinud ka hiljuti, et koostöös Portugali politseiga me suutsime ära lammutada äh, Vene päritolu maffia organisatsiooni, mis tegeles rahapesuga läbi Portugali jalgpalliklubide ja see samas ei tähenda, et liikmesriigid ei peaks tegema ära oma tööd siseriiklikul tasandil ja rahvusvahelisel tasandil võideldes organiseeritud kuritegevusega. tuleb töötada seadusandluse kallal, samuti tegeleda kohtusüsteemide koostööd, koostööga jõuda koordineeritud reegliteni, mis puudutab meie sise- ja välistegevust, kui liikmesriigid konkureerivad äh, omavahel äh, püüdes äh, äh, konkureerida maksuparadiiside kaudu, siis ma arvan, et lõpptulemuseks me näeme seda, et liikmesriigid töötavad Europoli jõupingutuste vastu, samal ajal kui Europol püüab seadust järgida. meie eesmärgiks on ikkagi võidelda kuritegevuse vastu. suur aitäh ja proua Stevens, palun üks minut. voorzitter, beste kollegas head kolleegid, minu delegatsioon on äärmiselt rahul triloogi läbirääkimiste tulemusega. Europol saab nüüd teha tugevamat koostööd politseijõududega kõikjal Euroopa Liidus ja sel viisil on Europol ka paremini ette valmistatud ja saab aidata liikmesriikidele võidelda tõsiste kuritegude ja terrorismi vastu. Europol saab nüüd ka džihadistide säutse ja, ja, ja džihadistide suhtlust äh, jälgida ning teavitada sellest lisaks sellele Europol saab nüüd palju modernsema, paindlikuma andmesüsteemi, see on kindlasti üks asi, mis äh, on vajalik kahekümne esimesel sajandil, selleks et vahetada infot nii et äh, see on tõesti heaks sammuks edasi. härra Depree, palun. lugupeetud äh, president, härra volinik ma hääldan Europoli määruse poolt suure veendumusega. tahaksin tervitada eriti seda, et sätted on selged ja võimaldavad tõhustada Euroopa terrorismivastase keskuse tegevust parandada ja parandatakse selleks eelkõige just infovahetust. tahan tervitada samuti seda, et Europolile on antud võimalus vahetada andmeid eraettevõtetega ja see võimaldab teatud juhtudel teenusepakkujatel, näiteks Facebookil Äh, kustutada äh, islamiriigi äh, hiilgust kiitvaid lehekülgi oluline on, et Europol oleks ka Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide kontrolli all. kahetsen aga, et Europol ei ole saanud piisavalt omaalgatusõigust, eriti mis puudutab kriminaalmenetluse alustamist. mitte midagi ei ole ette nähtud selleks, et luua Euroopa teabetalitus. loodetavasti tulevik ei pane nõukogu kahetsema seda, et seda ei tehtud õigeaegselt. suur aitäh, proua Anderson, palun üks minut. kõik võimud peavad alluma asjalikule kontrollile ja nad peavad mõistma, muidugi ma mõistan seda, et on vaja tõhustada koostööd liikmesriikide vahel, eriti kui me räägime terrorismivastasest võitlusest, inimkaubandusest ja muust. samuti usume, et kõik osapooled äh, peavad kontrollile alluma ainus järelevalveüksus äh, on praegu äh, ära kaotatud. see tähendab seda, et Euroopa Liidu tugevust ei jälgita. sellest on kahju, eriti võttes arvesse, et siin raportis tahetakse Europolile anda õigus äh, käsitleda suurt hulka isikuandmeid ja otsustada samuti selle üle, milline veebisisu on legaalne. sellega kaasneb äh, vastutus äh, ning see on miski, mida tuleb kindlasti, millel tuleb silma peal hoida, ma usun, kõik saavad nõustuda selles kohas sellega. suur aitäh, härra Albrecht, kaks minutit austatud proua president, austatud volinik austatud raportöör ähm, Agustin Dias de Mera, ma tahaksin tänada teid hea tehtud töö eest Äh, meie variraportöör juba seda ka ütles, äh, tegemist on olnud tõesti suurte edusammudega selle Europoli määruse raames ja ma arvan, et me peame kõik äh, siin ära märkima selle, et need edusammud on head Euroopa Liidu jaoks. meil on nüüd uus määrus Europoli jaoks, mis tagab rohkem Euroopat koostööd äh, politsei äh, koostöö valdkonnas, äh, kriminaalõiguse valdkonnas on väga oluline samm edasi, siin on väga selgesõnalised andmekaitsesätted, mis on kooskõlas ka vastu võetud äh, andmekaitsepaketiga. Äh, see äh, loob Europoli jaoks legitiimsust ja tegelikult on see ka lähtepunktiks paremale teabevahetusele liikmesriikide vahel ja nende kohtu ja politseiorganite vahel ja ka nende ning Europoli vahel. meie rohelistena oleksime tahtnud näha kaugemale minemist veel kahes valdkonnas Äh, see on nüüd, mis äh, edasi toimuma peab, äh, Europoli ühiste uurimismeeskondade parem varustamine on üks asi, ähm, see ei ole mõistlik, et ainult järjest ja järjest uusi ain-, andmeid kogutakse ja see kõik arvutitele jäetakse, vaid tegelikult tuleb parem võrgustatus tagada, rohkem vahendeid tuleb anda Europolile selleks, et oleks võimalik ühiseid piiriüleseid juurdlusi läbi viia, vaat selle kallal tuleb tuleb äh, koostööd veel teha ja edasi liikuda ja rohelistena oleksime me äh, tahtnud näha ka seda, et andmete edasi andmine kolmandatele eraõiguslikele üksustele alluks ühtsele raamistikule, aga seda me ei ole veel saavutanud. me oleme teinud ka muudatusettepaneku äh, ning erinevalt paremäärmuslikest kolleegidest tahame meie seda valdkonda paremaks muuta ähm, Äh, loomulikult äh, me võtame selle määruse ka vastu. proua von Storch, teil on äh, järgmisena sõna ja suur aitäh, me räägime siin Europoli äh, reformist, see on Euroopa Politseiamet, Europol kogub andmeid äh, ning äh, vahetab neid andmeid, luuakse ka internetisisust teavitamise üksus, Europol saab juurdepääsu eraõiguslikele ja avalikele andmekogudele, andmepankadele ja saab andmeid edasi anda, nimi, aadress, kodakondsus, kodakondsus, juhiloanumbrid, dokumendinumbrid, kontonumbrid, sõrmejäljed, äh, endised tööandjad, fotod, äh, pseudonüümid, äh, kontoseis, kinnisvaraomandus, maksualased andmed ja nii edasi ja nii edasi Europol huvitub ka elustiilist ähm, sageli, ähm, äh, kogutakse ka sellealaseid andmeid, äh, äh, jälgitakse inimeste transpordiharjumusi ja nii edasi, ühesõnaga Europol jälgib kõike. terrorismivastases võitluses näib mulle, et kõikide kodanike andmed ja nende kaitse on ohtu sattunud suur aitäh, härra Epitideios, üks minut. suur aitäh. üleilmastumise üheks tagajärjeks on see, et ohtude arv liikmesriikide vastu on suurenenud, need ohud on peamiselt terrorism, küberrünnakud ja organiseeritud kuritegevus. Euroopa inimesed ei tunne ennast turvaliselt ja nende õiguste kaitse on äh, vaja tagada. Europol peab äh, selliste ohtudega toime tulema ning peab tegema koostööd politsei ja justiitsasutustega liikmesriikides selleks, aga on vaja Europolil vahetada infot valitsustele ning äh, valitsusteenistustega, kolmandate liikrite teenistustega. siin on vaja aga silmas pidada seda, et see info puudutab ka isikuandmeid ja me peame tagama, et julgeolekunõuded mingil juhul ei hakkaks äh, rikkuma inimõigusi. seda teavet tuleks jagada ainult sellisel juhul, kui on täiesti kindel, et ikkagi kodanikku äh, kahtlustatakse põhjendatult äh, kuritegelikus tegevuses või terrorismis ja ei tohiks edastada neid andmeid mittedemokraatlikele riikidele. aitäh, härra Puuni. mis on need olulised äh, elemendid, äh, millega me reageerime terrorismide julgeolekuohule? meil, paljud meist on öelnud, et et äh, tugevam Euroopa koostöö ja koordineeritus on vajalik äh, selleks tegevuseks, see tähendab tugevamat Europoli ja see uus määrus on samm õiges suunas. see annab meile head äh, preventiivsed vahendid ja preventsioon antud hetkel on võtmeks. Europolil on rohkem ligipääsu asjakohastele andmetele, mis seega saavad ka äh, paremini töödeldud, siin on tegemist andmetega, mis tuleb liikmesriikides kui ka teistelt osapooltelt, mis on väga oluline tõhusaks preventsiooniks ja uurimistegevuseks. uus internetisisust teavitamise üksus mängib väga olulist rolli terroristliku propaganda, interneti teel radikaliseerimise ja äh, kuritegeliku rühmiste organiseerimise vastu. tegemist on uue Äh, koostööviisiga, kus me teeme koostööd ka internetiteenuste pakkujatega, mis aitab meil saada koheselt informatsiooni ja teiselt poolt me tugevdame ka andmekaitsereeglid, mis kehtivad ka Europolile selleks, et me saame äh, siin luua õige tasakaalu. me oleme tugevdanud Europoli koostöövõimekust ka teiste Euroopa agentuuridega selleks, et saavutada paremat sünergiat ja tõhusust. mis on endiselt kehtiv, on see, et liikmesriigid peavad jagama informatsiooni Europoliga selleks, et see süsteem toimiks. vastasel juhul see asutus ei suuda täie võimekusega tööd teha ja lõpetuseks ma tahaksin tänada raportööri tema tubli töö eest proua kaufmann kaks ja pool minutit. täna anname rohelise tuule europoli reformile ja äh, sellel on väga olulised põhjused kriminaalsus ja kuritegevus ei austa riigipiire, seetõttu tuleb äh, tugevdada Europoli ja koostööd Europoli äh, liikmesriikide vastavate organite ja Euroopa Liidu erinevate institutsioonide vahel ja selle reformiga saab seda kõike parandada. lisaks sellele muudetakse Europoli struktuuri, et äh, selle töö oleks tõhusam tulevikus saab Europol reageerida ka erinevatele ohtudele paremini ja saab kasutada ka eriüksusi probleemide lahendamiseks. väga oluline on see, et meil on äh, äh nüüd äh, äsja vastu võetud äh, rangemad äh, andmekaitsereeglid äh, ja need kehtivad ka Europoli jaoks Äh, vihale õhutamine ja vägivallale õhutamine, äh, internetis võib kaasa tuua need teod ka reaalsuses ja seetõttu ähm, on oluline see, et äh, avalikkusele kättesaadavad ähm, õigusvastased äh, veebilehed ja sisu oleks veebist võimalikult kiiresti eemaldatav ja see peab toimuma tõhusa äh, ja vastava õigusliku aluse abil äh, Äh, Europol saab äh, teha koostööd ka Facebookiga näiteks ja see on väga oluline äh, e-, eelnev politsei koostööalane reeglistik lepiti kokku enne Lissaboni leppe jõustumit ja seetõttu nüüd ääretult oluline see, et see uus reform viib Europoli vastavusse ka Lissaboni lepete nõuetega. Äh, mina leian, et oluline on välja tuua ka see, et esmakordselt on nüüd Euroopa Liidu ameti puhul äh, loodud parlamentaarse kontrolli komisjon, äh, kuhu on määratud liikmed liikmesriikide parlamentidest ja meie parlamendi vastavas komisjonis, see näitab, et andmekaitse ja demokraatlik kontroll ei lähe vastuollu. Nad on vägagi koostoimevõimelised ja ühildatavad, aitäh przewodnicząca! koleżanki i koledzy! to jest dobra decyzja. daamid ja härrad see on väga hea otsus. see on oluline euroopa kodanike turvalisuse jaoks ja kogu euroopa jaoks. võttes arvesse traagilisi sündmusi hilj- viimastel aegadel, siis tegelikult me äh, peaksime kiiresti edasi liikuma selle määrusega. selle määruse vastased on väitnud, et tegemist on tsentraliseerimisega ning äh, kodanikuvabaduste piiramisega, aga see ei ole nii. selle ameti vastutus on suurendatud, muuhulgas jälgitakse nüüd internetis toimuvat ning selle jaoks muidugi vaja ka demokraatlikku järelevalvet. ei parem- ega vasakäärmuslased ei ole kaasa aidanud avalikule arutelule, see otsus on hea. proua Vikström, suur aitäh! meie kodanikud väärivad sellist Euroopat, kus oleks lihtne liikuda liikmesriikide vahel. see vaba liikumine, millega me oleme harjunud ja millele me oleme oma jõukuse rajanud, on nüüd saanud kahjustada piirikontrollide sisseviimise tagajärjel, sellest on, äh, tuleb, tõuseb kahju nii äh, majandusele kui kodanike vabadustele, kui aga äh, me tahame, et kodanikud saaksid vabalt liikuda, siis tuleb mõista, et ka organiseeritud kuritegevus saab seda tänu meie raportile Dias de Meron on parlamendil õnnestunud suuri edusamme saavutada. aga väga palju on veel vaja ära teha, kui me soovime tegelikult ka võidelda nende ohtude vastu, mis meid, meie kodanikke ähvardavad. meil on vaja Euroopa FBI-d, milleks täielik operatiivvõimekus võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu on vaja Euroopa politseid, mis tegelikult ka suudaks võidelda kuritegevuse vastu, aga et nii kaugele jõuda, on vaja veel palju teha. Äh, proua Kari. suur aitäh. head kolleegid, Europoli reformiga liigume nüüd selles suunas, et politsei koostöö muutub tsentraliseeritumaks see võib kaasa aidata muidugi kuritegevuse vastasele võitlusele. sellega saame me aga ka rohkem teavet kodanike kohta, ma kardan, et parlament on unustanud siinkohal kaitsta kodanike eraandmeid, näiteks on olemas Facebooki andmed kodanike kohta, me peame mõtlema sellele, millist infot kogutakse ja kuidas on võimalik andmeid kaitsta. muidugi on tähtis, et politsei koostöö toimiks ja muidugi mõista on meil vaja tugevamat koostööd, aga ma usun, et nüüd läheme natuke liiga kaugele. suur aitäh ja palun äh, proua Ferrara. suur aitäh võitlus äh, korruptsiooni ja organiseeritud äh, kuritegevuse vastu äh, on oluline ning seega ma saan ainult rõõmu tuuleda selle raporti üle. me teame, et on pikalt läbi räägitud selleks, et muuta Europol vastutustundlikumaks ja tugevamaks. me tahame aga ka tugevdada rahvusparlamentide nii kontrollivat rolli ning äh, parandada kontrolli andmete käitlemisele. Europol peab saama äh, tõhusalt abistada liikmesriikide äh, võime võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, siinkohal on oluline infovahetus, see ei ole mitte alati aga siiani toiminud. ma usun, et praegu tuleks meil eelkõige ka vaadelda maffialaadset kuritegevust, korruptsiooni ning siin on meil vaja Euroopa ülest holistlikku lähenemist meil on vaja ühiseid uurimisrühmi ehm, ning äh, neid äh, peaks olema võimalik äh, luua Europoli poolt, see aitaks kaasa tõhusus, tõhusale võitlusele korruptsiooni, terrorismi ja maffia vastu, aitäh! suur aitäh, härra Rebega, palun üks minut. <clears throat> lugupeetud härra president, härra volinik, head kolleegid ja Europoli ülesanneks oli, on alati olnud tagada tõhus koostöö liikmesriikide vahel, mis puudutab äh, kuritegevuse valdkonda, kaasa arvatud terrorism. praeguses äh, kontekstis me kindlasti vajame väga tugevat ja autoriteetset organisatsiooni, mis suudab äh, jälgida neid tegevusi, mis võivad ohustada Euroopa kodanike elusid. kui me analüüsime selle institutsiooni arengut, siis me näeme, et me oleme volitusi suurendanud, võtmata arvesse nende reageerimisvõimekus. see on väga oluline, et need instrumendid, mis on Europolile kättesaadavad, on, annavad talle tõelise võimu kodanike kaitsmiseks. me vajame autorit-, äh, autoriteetset organisatsiooni, mis suudab tegutseda kodanike kaitseks ja mitte mitte äh, sellist asutust, mis on äh, poliitiliselt allutatud, me ei tohiks neid õõnestada, vaid me peaksime laskma neil teha oma tööd. härra Koelo, palun. suur tänu. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin alustada õnnitledes oma kolleegi suurepärase töö eest, mida ta on teinud, nagu äh, ta ikka teeb. ja meie toetame ühtset Euroopat, mis äh, toetab kodanike vabadusi ja me tahame luua äh, tegeliku vabaduse, õiguse äh, ruumi Euroopas, me ei leia, et tegemist on vastandlike terminitega, sellepärast et vabadus ilma julgeolekuta on anarhia ja julgeolek ilma vabaduseta on diktatuur. me teame väga hästi, et ei ole Euroopa Liitu ilma liikmesriikideta ja see on eriti tõene, kui me räägime sisejulgeolekust ja tegemist on äh, mõistliku ja tasakaalustatud kokkuleppega, ja see on mõistlik samm tuleviku suunas. see ei ole Euroopa FBI, aga see ei ole praegusel hetkel võimalik. me kutsume üles liikmesriike kahekümne teisel, kahekümne teine märts ähm, äh, Brüsselis, novembri sündmused Pariisis, need olid äh, mitteaktsepteeritavad näited selle kohta, kuidas terroristid kasutavad ära infovahetuse puudulikkust liikmesriikide vahel Europoli reformi kaudu me teeme ära oma töö ja nüüd on äh, see pall liikmesriikide käes, me vajame suuremat koordineerimistegevust, paremat teabevahetust, paremat nende instrumentide kasutamist, mis meil on. vastastikune usaldus ei ole äh, loodud äh, seadusandlike aktidega, kuid me peame seda kindlasti tugevdama. härra Kõll, teil on sinise kaardi küsimus. kas te võtate selle vastu? proua Vautmans um.... suur tänu, ma olen nõus väga paljude asjadega, mida te ütlesite, rääkisite vabadusest ja solidaarsusest ja vastutusest, aga Te ütlesite ka seda, et see seadusandluslik tekst, mida, mille üle me hääletame, ei ole Euroopa FBI ja see ei ole ka võimalik, aga teate, ALDE fraktsiooni arvamus, me tahaksime liikuda ühe sammu võrra kaugemale, ma tahaksin küsida teie käest, miks ei ole Euroopa FBI võimalik, sest ma usun, et me vajame seda suur tänu teile selle küsimuse eest ja ma olen teiega teatud määral nõus, kuid ma ei usu, et see oleks praegusel hetkel võimalik ja põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et me püüame luua liikmesriikide vahel vastastikust usaldust ja mida me näeme selle protsessi kaudu, on see, et meil on tegemist usalduse puudumisega me peaksime olema pragmaatilised ja selgelt oma tegevust äh, arendama ja me püüame ära teha kõik, mis võimalik. proua Kinnitši, palun, kaks minutit. proua president, äh, härra volinik, tahaksin tänada eelkõige kolleeg Dias de Meirat, äh, olen temaga tihedat koostööd teinud Europoli äh, määrus on hädavajalik selleks, et parandada koostöö tõhusust organiseeritud kuritegevuse vastu äh, võitlevate ametite vahel. Europol on tõhusalt võidelnud kõige tõsisemate piiriüleste kuritegevuste vastu, äh, pakkudes äh, teavet ning logistikat ühisoperatsioonideks praegu on väga mm, vaja Europoli reformi sellepärast, et uued ohud Euroopa turvalisusele mm, tähendab seda, et meil on vaja ühist vastust. Pariisi, Brüsseli rünnakute taustal on mm, kiireloomne, et me tõhustaksime olemasolevaid koostöövahendeid politsei vahel Euroopa Liidus. Europol saab nüüd loota uuele õiguslikule alusele, mis suurendab tema õigusi ning äh, võimaldab samuti kaitsta äh, põhiõigusi ja isikuandmeid. meil on vaja samuti kontrollimehhanismi Europoli tegevuse üle äh, Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide poolt. lisaks sellele tuleb toonitada, et uus määrus tagab ka andmete kaitsesüsteemi Euroopa Liidu tasandil, seda läbi ka eraldi isikuandmete kaitseüksuse, mis luuakse Euroopale juurde, seeläbi tagatakse Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil tasandil isikuandmete kasutamine. Äh, praegune hääletus tuleb pärast kolmeaastaseid läbirääkimisi, aga võime head meelt tunda selle teksti üle, sellepärast et sellega suurendatakse ameti äh, mõju. liikmesriikide äh, vaheline koostöö on väga oluline ja seeläbi peaks Europolil olema võimalik veelgi tõhusamalt võidelda terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu ning aidata äh, laiali lammutada rahvusvahelise organiseeritud äh, kuritegelike jõuge ning võidelda selliste nähtuste nagu inimkaubandus vastu, aitäh! aitäh, härra Kölmel, palun üks minut! suur aitäh, lugupeetud president, täna me kõneleme Europolist äh, ja tegemist on klassikalise äh, huvide kaalumise küsimusega, ühelt poolt me tahame loomulikult, et äh, Euroopas julgeolek paraneks, kuid teisest küljest me tahame, et andmekaitse ole, andmekaitse oleks äh, vägagi prioriteetne, see tähendab seda, et põhimõtteliselt peab kehtima põhimõte, et andmeid kontroll, kogutakse ja säilitatakse võimalikult vähe, aga täna hommikul on mind üllatanud see, et mõned kolleegid on rääkinud ainult andmekaitsest, aga sellest on liiga vähe. Äh, me peame tegelikult ähm, äh, siin äh, erinevaid pooli kaaluma, me peame mõlemad need aspektid, mida ma just mainisin, kaalutluse alla võtma ja mulle tundub, et selle raporti kontekstis on see kaalutlus väga hästi välja tulnud, meil on vaja rohkem andmeid Europoli jaoks. mina leian, et see on vägagi õige samm edasi selleks, et oleks võimalik eh, piiriülese kuritegevuse vastu võidelda. Eh, me oleme ka eh, rändekriisi kontekstis, eriti just Saksamaal näinud, et sajad tuhanded inimesed on registreerimata riiki jõudnud ja me ei tea, kus nad isegi on ja see tuleb lõpetada, aitäh.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 kas te näete, et meil oleks olemas selliseid tagatisi, mis takistaksid, et osad liikmesriigid ja nende valitsused ei kasutaks ära nii saadud infot omaenda kodanike vastu? suur aitäh selle küsimuse eest mina usun, et me ei saa siin minna nii kaugele, et andmekaitse kontekstis me saame alati garanteerida seda, et midagi valesti ei lähe. ma arvan, et nagu ma ütlesin, me peame erinevaid aspekte kaaluma ja mulle tundub, et see määrus, mis meil siin on, aitab meil õiges suunas edasi liikuda. loomulikult me peame vägagi hoolikalt vaatama, mis juhtuma hakkab ja praktika kontekstis me peame vaatama, kuidas nende andmetega toimitakse ja Eh, me peame seda protsessi tõesti pidevalt ja suunatult jälgima, aitäh. palun proua Pagasar-Tundua. Felicito al diputado y ponente Agustin Díaz de Mera en primer suur tänu, ma tahaksin õnnitleda härra Dias de Merat ja ka variraportööre politsei koostöö on meie ühiskonna üks alustaladest ja see on ka võtmeks selleks, et me suudaksime jätkata oma endise eluviisi, see väga oluline ülemaailmastumise arvestades, see on väga tähtis, sest kui äh, valitsused ei äh, kontrolli selle asutuste, asutuse tööd, siis äh, kindlasti on see Euroopa ülesanne, me peame jälgima seda, et esindajad oleksid väga pädevad ja siin me peame tagama parlamentaarset kontrolli äh, ning me peame seda tegema selleks, et kaitsta kõige haavatavamaid ja ohvrite, kuritegude ohvreid. kolleeg Pimenta Lopes, palun. Europol é uma agência da União Europeia que se enquadra no suur tänu, äh, Europol on äh, Euroopa Liidu agentuur ja see on osa föderalistlikust äh, protsessist Euroopa Liidus. üheks ülesandeks on jõustada seadusi, tegemist ei ole ainult terrorismivastase võitlusega, vaid mandaati laiendatakse, katmaks ka muid süütegusid ja Europol võib sekkuda ükskõik millisesse valdkonda, kui meil on tegemist äh, kodanike vabadustega valdkonnaga ja ma usun, et liikmesriigid peaksid äh, mitte lubama seda rünnakut nende suveräänsusele, sest olemasolevad struktuurid, mis on juba olemas, siis neid äh, veel tugevdatakse täiendavalt ning äh, sellisel viisil me näeme julgeolekualast lähenemist Euroopa Liidus, mis on vastuolus meie kodanike vabadustega, me oleme selle vastu härra Sederhovski, üks minut ja kolmkümmend sekundit. suur aitäh, lugupeetud president, austatud äh, volinik. mina ei ole nõus sellega, mida eelkõneleja ütles, see on täielik lollus äh, mõnikord kõlavad siin saalis äh, sellised sõnavõtud, et mulle jääb tunne, et paljud ei ole teksti lugenudki ja isegi ei tea, mida Europol üleüldse teeb mina leian, et Europol on äh, üks olulisemaid ameteid äh, Euroopas äh, ja see tagab julgeoleku Euroopas. ma olen veendunud, et selle töö aga ei ole olnud siiani piisavalt süsteemne ja tõhus ja seda me püüamegi praegu parandada Europol ja vastavad töötajad peavad äh, saama võimaluse vasta-, äh, vastastikuseks infovahetuseks äh, potentsiaalselt ohtlike inimeste kohta, kuidas muidu oleks võimalik võidelda terrorismi vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu või kurjategijate vastu ja tagada ta Ähm, Euroopa kodanike julgeoleku. ühendatud Euroopas äh, ei saa äh, juhtuda see, et andmete edasiandmist ei ole võimalik teha ja seetõttu äh, tuleb Euroopale tugevdada ja mitte ainult rahaliselt, vaid ka pädevuste valdkonnas, aga see ei ole võimalik ilma koostöö ümberkorraldamiseta erinevate Euroopa tasandi ja liikmesriigi tasandi ametite vahel Euroopa peab saama paindlikult reageerida erinevatele ohtudele ja kriisidele. me peame ähm, äh, Europoli äh, ressursse ka parandama, aitäh. härra Tomasitš, üks minut. suur aitäh mina toetan eh, seda seadusloomelist algatust, sellepärast et eh, Europol saab seeläbi uusi pädevusi, mis on esmajoones eh, seotud just politseiüksuste vahelise koostööga, ilma et see seaks ohtu lähimuspõhimõtte või liikmesriikide pädevuse selles valdkonnas. iga liikmesriik peaks Europoli ja pädeva riikliku ameti vaheliseks koostööks looma üksuse ja mina leian, et see on vägagi mõistlik lahendus, sellepärast et see äh, tagab liikmesriikide pädevuse säilimise ilma õõnestamata Europoli äh, pädevusi ja suveräänsust. Europoli üle teostatakse ka demokraatlikku kontrolli, Euroopa Euroopa Parlament äh, ja liikmesriikide parlamendid teostavad seda kontrolli ühiselt ja see aitab kaasa äh,, aitab tagada äh, demokraatliku kontrolli ja inimõiguste austamise ähm, e. Europolil on vaja kvaliteetset äh, koostööd julgeoleku valdkonnas, teistes valdkondades, meil on vaja tugevamat Europoli, aitäh! suur tänu ja nüüd on meil olemas uus kokkulepe, mille abil me saame parendada oma võitlust organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega, me saame reageerida kiiremini selles maailmas, mis muutub üha väiksemaks. Europolile antakse tugevam mandaat selleks, et võidelda äh, raskete kuritegude ja terrorismiga ja seda meil on vaja, on vaja luua ka üksusi, mis aitavad meil terrorismiga või äh, võidelda. kahekümmend viis aastat olen ma olnud poliitik ja ma olen näinud, kuidas rahvusvaheline kuritegevus on aastate jooksul arenenud ning me peame ka suurendama koostööd paremate vahendite abil ja ma nüüd ei äh, tea, kas on ka mõningaid äh, elemente siin selles, millest rääkis ka äh, proua Holmer, aga ma soovin teile edu selle tegevusega. härra Pekker, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, eelmist on hea päev, aga äh, selle Euroopa Parlamendi koja konstruktiivne äh, enamus on Euroopa Liidu tugevdamise poolt. õnnitlen ka äh, raportööri, kes on viimastel aastatel selle teemaga tõsist tööd teinud Äh, ja nüüd äh, liigume me edasi järgneva faasi juurde. ma tervitan ähm, volinik Abramopoluse avaldust äh, sellega seoses, et Europoli veelgi tugevdada ja järgneva kahe aasta jooksul ähm, ähm defineerida vajalikud aspektid piiriülese kuritegevuse vastases võitluses ja terrorismi vastases võitluses äh, ainult ähm, koordinatsiooni äh, ülesanne ei saa olla äh, edukas, kui me räägime kõrgtehnoloogilistest terrorivõrgutist, võrgustikest äh, ja hästi organiseerinud kuritegelikest võrgustikest. Euroopa peab selle kohutava võitluse võitma, aga selleks peab Euroopa olema tugevam ja meil peab olema Euroopa Julgeolekuliit, Euroopa Julgeolekuliit, mille puhul Europol äh, on äh, keskne jõud, äh, mis teeb koostööd liikmesriikidega nende esindajate kaudu ja tagab piiriülese koostöö Euroopas, tagamaks julgeoleku ja ma loodan, et komisjon töötab ka seda väljakutset arvesse võttes tõhusalt, jah Ähm, võib juhtuda, et meil on Euroopa äh, FBI tulemiks ähm, selles protsessis, aga me peame suutma tagada Euroopa kodanike julgeoleku, aitäh. jah, pidite kokku võtma, härra Poliese, palun üks minut. aitäh, mina usun, et äh, võin ütelda, et Europol Äh, areneb edasi suure professionaalsusega ning on saavutatud suurepäraseid tulemusi nendes valdkondades, millega tegeletakse, aga rahvusvaheline olukord äh, muutub kogu aeg. Äh, näiteks pean silmas siin Pariisi ja Brüsseli terrorirünnakuid või siis näiteks rändeprobleeme. Europoli pädevust on vaja suurendada seda ka vastava äh, eelarve läbi ning personali läbi, mille abil, äh, nagu siin määruses ka on kirjas, oleks võimalik äh, luua eraldi üksused selleks, et võidelda informaatilise kuritegevuse, küberkuritegevuse, terrorismi vastu. samuti tuleb tugevdada äh, paremat, tuleb tugevdada koostööd äh, politseijõudude ning äh, luuretalituste vahel. ning äh, see oluline määrus just selles suunas liigub. suur aitäh, härra Langel, poolteist minutit. suur aitäh. esmalt ma tahaksin õnnitleda meie kolleegi härra Dias de Merat suurepärase raporti puhul, mille ta on koostanud ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele küsimusele. põhiseaduslike küsimuste komisjoni liikmena tahaksin rääkida kolmest eh, aspektist, mis on seotud Europoli määruse läbivaatamisega. esmalt, lõpuks oleti eh, viiakse Europoli raamistik eh, kooskõlla Lissaboni leppega ja eriti oluline on see ühes punktis, selleks on demokraatlik kontroll ehk siis politseijõude saab nüüd kontrollida Euroopa Parlament. teiseks, ka andmekaitse jaoks on antud terve hulk garantiisid. kuritegevuse vastane võitlus eh, tähendab seda, et eh, tänapäeval on vaja andmeid koguda ja säilitada. väga palju sellest infost on aga tundlik ning seega on meil vaja ka korralikku eh, andmekaitserežiimi, sellest tuleb kinni pidada. ning tahaksin veel välja tuua ühe aspekti. paljud on täna ütelnud seda, et kuritegevus piiridest kinni ei pea, aga nii on see juba varemgi olnud piiridest pidasid kinni ikka liikmesriigid, aga rahvusvaheline kuritegevus on toiminud piiriliselt juba pikka aega. seega on ka meil vaja piiriüleseid võrgustikke, et kuritegevuse vastu võidelda. meil oleks vaja sellist äh, politseid, mis suudaks äh, uut liiki piiriülese kuritegevusele vastu astuda. nüüd läheme edasi äh, vaba mikrofoniga, seitse sõnavõtusoovi, proua Aiala Sender kõigepealt. Gracias, presidenta suur aitäh! tahaksin esmalt õnnitleda härra Dias de Meret ja teisi kolleege Eh, selle puhul, et nad on nii visalt võidelnud selle nimel, et meil oleks võimalikult hea eh, instrument selleks, et võidelda piiriülese kuritegevuse terrorismi vastu Euroopa Liidus ning eh, koostöös kolmandate riikidega. Pariisi, Brüsseli rünnakud kui ka varasemad Londoni ja Madridi rünnakud näitavad, et olukord on traagiline ning meil on vaja juriidiliselt piisavalt tugevat raamistikku, mis Äh, millele saaksid toetuda meie korrakaitsejõud ja politsei. Neil on vaja ka Euroopa toetust selleks, et oma tööd parandada. Europoli määrus tähendab seda, et on võimalik paremini ennetada, suurendada koostööd, kuid samuti koguda rohkem andmeid äh, ning samuti äh, võimaldab see võidelda mitte ainult terrorismi vastu, kuid samuti teiste liiki kuritegude vastu, mis on sellega seotud, nagu näiteks inimkaubandus, kapitalipesu, eh, maksudest kõrvalehoidmine, küberrünnakud, suur aitäh! suur tänu! viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidu võimekus suurenenud, ka eelarve suurenenud ja need praktilised tulemused tegelikult on olnud pettumust valmistavad, me oleme näinud seda hiljuti nii Prantsusmaal kui ka Belgias. loomulikult me peame rõhutama terrorismivastase võitluse tähtsust, eriti äh, väga äh, hästi tuntud piirkonnas liikmesriikides, kuid samas me peame kinni pidama ka eraelu puutumatuse reeglist, ehk siis me peame nüüd terrorismi nimel siis võimaldama kodanike elu, eraelu äh, puutumatuse rikkumist ja me leiame, et see poliitika on läbi kukkunud äh, terrorismivastases võitluses. Euroopa Liit peab äh, suunama liikmesriik, liikmesriike kaitsma oma piire ning toetama ka sotsiaalset lõimumist ja ja tööhõiveprogramme äh, moslemitest elanikkonna hulgas, kes on aastakümneid elanud Euroopa Liidus, see on ainuke võimalus, kuidas me saame takistada edukalt terrorismi. härra Caputo ja palun ärge liiga kiiresti rääkige suur aitäh, hiljutised terrorirünnakud äh, ja suurenevad ohud äh, küberruumile näitavad, et on vaja tugevdada meie enda luuresüsteemi selleks, et parandada koordineerimist ning ühist reageerimisvõimet. Europolile suurema võimekuse andmine äh, tähendab seda, et meil on parem võidelda nüüd äh, piiriülese kuritegevuse terrorismi vastu, eriti oluline on internetiüksuse äh, tugevdamine, see aitab võidelda veebis propaganda vastu ning samuti on võimalik abistada seeläbi liikmesriikide valitsuse uus äh, juhtimissüsteem tähendab seda, et, et Europolil on ka paremini võimalik võidelda äh, küberkuritegevuse terrorismi vastu. oluliseks reformis on ka see, et nüüd kehtib demokraatlik kontroll ameti üle, tegemist on sammudega edasi, kuid sellest veel ei piisa, võttes arvesse seda, milline on praegu ohutase, siis oleks vaja veelgi tugevdada Europoli selleks, et äh, läbi viia operatsioone kohapeal, kuid ka selleks, et paremini vahetada informatsiooni kriminaalse tegevuse kohta. suur aitäh! härra Jakovtšits, palun! treba nam snažna meil on vaja väga head Äh, Euroopa Teabeliitu. me räägime siin kompromissist ja me ei tohi unustada ära seda, et kui me räägime kurjategijatest, siis nendega ei saa kompromissile minna ja mina ei ole rahul ja seetõttu ma usun, et me peame astuma veel ühe suure sammu edasi ähm, ma mõistan, et Euroopa Liidus on erinevaid seisukohti, kui äh, Äh, me räägime reaktsioonidest erinevatele rünnakutele ja nii edasi, aga me äh, teame, mis viimastel kuudel on aset leidnud, äh, me piirame vaba liikumisi ja meil on vaja andmete paremat vahetust. meil on vaja paremat andmeliitu, aitäh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 cetățenii europeni au nevoie de un cadru juridic mai mina toetan uut Europoli määrust. ma arvan, et kodanikel on vaja paremat, tugevamat raamistikku selleks, et võidelda kuritegevuse terrorismi vastu. sellega parandatakse piiriülast koostööd ning äh, samuti äh, muud tegevust, mis on suunatud kuritegevuse vastasele võitlusele. siin rõhutatakse samuti liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi rolli. see tähendab seda, et kindlasti paraneb äh, demokraatia seis. hea on, et määruses on ette nähtud ka andmekaitse, aga isikuandmete kaitse peaks äh, minema ainult nii kaugele, kuni sellega ei äh, kahjustada julgeolekut. Europoli tugevdamine muudab olukorra kodanike jaoks turvaliseks. infovahetus peaks toimuma liikmesriikide vahel, see ei peaks olema enam meie hiljuse kannaks, ei tohi juhtuda, et terrorismirünnakud pannakse toime sellepärast, et me ei ole saanud infot vahetada, seega me ei peaks mingeid järeleandmisi tegema siin. suur tänu. mina samuti tahaks äh, väljendada oma nõusolekut nendega kes on öelnud, et meil on hea meel võtta vastu see seadusandlik akt ja ma tahaksin tänada ka oma kolleegi raportööri, sellepärast et me teeme väga olulist tööd ja me võimaldame Europolil töötada koosmõjus Lissaboni leppega ja äh, toetas Europoli äh, võitlus raskete kuritegevustega, mis on seotud korruptsiooni, terroristlike rünnakute, rahapesu ja muude valdkondadega, see tähendab, et meil on vaja äh, täiendavat tegevust saas, me vajame ka poliitilist tahet selleks, et reformida Europoli Ameerika Ühendriikides oli väga palju muudatusi, mis viitasid võitlusele organiseeritud kuritegevusega. me peame kindlasti veel Euroopas selle õppetunni ära õppima ja liikuma Euroopa FBI suunas. ja lõpetuseks proua Flašikova-Peenova, palun suur aitäh, lugupeetud proua president, austatud härra volinik, ma tervitan Euroopa ülest koostööd e, e, kuritegevuse valdkonnas. E, pärast neid terrorirünnakuid, mida siin kolleegid ka mainisid, on vajalik see, et Europol saaks aktiivsemalt ja kiiremini reageerida terroristlikele rünnakutele julgeolekuorganid peavad saama tegutseda ja seetõttu on väga oluline, et me ka tegeleme tõhusamalt internetis toimuvaga, enne kui see kõik toob kaasa kuritegude toimepanemise. me peame tagama selle, et Europoli uurijad saaksid äh, juurdlusi läbi viia ka piiriüleselt, neil on vaja selleks vajalikke elemente. Äh, see seadusandlik dokument äh, ei Äh, piirab kindlasti mingil määral äh, meie kodanike õigusi ja vabadusi, see hoopis kaitseb neid. Europol on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide demokraatliku kontrolli all, aitäh. sellega on vaba mikrofon läbi, härra Avramopoulos, palun. Eh, merci, madame la president um, suur aitäh, lugupeetud äh, proua president, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin äh, väljendada omapoolset tänu selle arutelu eest. peaaegu kõikide teie sõnavõttude ühiseks nimetajaks äh, on terror. me peame vastama meie kodanike vajadustele suurema julgeoleku järele ja selle reformiga me just seda püüamegi saavutada. me kõik teame, et terrorism ja äh, raske piiriline kuritegevus, nagu te ise ka ütlesite, ja loomulikult ma toetan seda seisukohta, ei tunnista riigipiire. Äh, meie äh, korrakaitseorganid vastutavad meie kodanike julgeoleku eest selleks, et tõhusalt saada kätte kurjategijaid, on neil vaja tõelist infovahetuskeskust, kus toimiks ka analüütiline tugi. ja selle raamistikuga, mille me siin loome, saab Europol omavahel punktid ühendada ning anda liikmesriikidele vajalik toetus selleks, et oleks võimalik võidelda terrorismi ja raske kuritegevuse vastu. Europol saab äh, seda kõike teha tõhusamalt ja tulemuslikumalt Euroopa saab olema rohkem vastutav ja ta teeb oma tööd austades täielikult uusi andmekaitsereegleid. ma kutsun teid üles hääletama selle kompromissteksti poolt. see on andnud uue liikumise sellele, mida me oleme aastaid juba arutanud, pangem see kõik nüüd tööle meie endi kodanike huvides, aitäh! Monsieur Diaz de Mera, vous voulez conclure? härra Dias de Mera, kas tahate kokku võtta? suur tänu, proua president ja suur tänu ka härra volinik Avramoposele ja ma tahaksin nüüd viidata sellele, mida te ütlesite ning väljendada ka tänu teile öeldu eest, sellepärast et tõepoolest äh, Te olete äh, rääkinud väga asjakohastest asjadest, rääkides täiendavast analüüsist, äh, koordinatsioonist, äh, demokraatlikust kontrollist, järelevalvest ja see ongi see kõik, mis on tähtis, me vajame sellist asutust, mis võimaldab teabevahetust ja meil on vaja ka tugevat analüüsisuutlikkust selleks, et eurooplasi kaitsta. ja ma toetaksin ka seda, mis ütles proua Ruiz, et selles mõttes, mis puudutab äh, valitsuse tegevust, äh, siis äh, me peaksime hindama ka seda, et juhtnõukogus oleksid erialaspetsialistid, mitte poliitikud ja viidata selle, mida kolleegid on öelnud, ma tahaksin teid tänada sellest, mida te olete öelnud, kuid kokkuvõttes on, tahaksin öelda, et meil on olnud nelikümmend kaks sõnavõtjat, mõned nendest on äh, olnud asjast vägagi informeeritud, teised on olnud rohkem intuitiivse lähenemisega, kuid ma ütleks, et nad on kõik äh, väärinud ära meie austuse ja tähelepanu ja mul on väga hea meel nendest, äh, kes on minuga nõus, kahetsen, äh, kahetsusväärne on see, et loomulikult kõik ei ole nõus, kui kõigil on õigus oma arvamustele, neljakümne kahest sõnavõtjast kolmkümmend kaks on toetanud raportööri ja variraportööride äh, tööd ja kuus toetavad täiendavat Europoli tugevdamist ja enamus aldest ning ma tahaksin ka pöörduda roheliste poole praegusel hetkel ja ma tahaksin öelda, et ma väga hindan teie poliitilisi veendumusi ja ma tahaksin teid tänada teid ka selle eest, et te toetate Europoli äh, määrust äh, tegutsedes sõltumatult ja iseseisvalt ning te olete esitanud muudatusettepaneku, mis on formaalse sisuga ning see puudutab IRU üksuse asutamist ja suur tänu teile arutelu eest, teie koostöö eest ning ma tahaksin veel kord öelda seda, kuivõrd ma hindan ka variraportööride poolt tehtud tööd, suur tänu! suur aitäh teile kõik!